protokoll on kõigile laiali jaotatud. kas kellelgi on märkuseid selle kohta? tundub, et ei. ja seega on nad vastu võetud.